alustagem oma tööga. proua Malmström on juba hoones, kuulsime me. Euroopa asjade ministri asetäitja ligineb, nii et meil on pisut aega, et informatsiooni teiega jagada. tuletan teile meelde, et me oleme ka eetris kogu meie kohtumise ajal. kui te räägite, siis palun püsige oma kohtadel. nii kuuldakse teid paremini. eile toimus meil õhtupoolikul koordinaatorite koosolek ja tehti järgmised ettepanekud. ja teie peate need nüüd heaks kiitma. selleks, et valmistuda üles seatud voliniku kuulamiseks, nimelt konstitutsiooni küsimuste voliniku kuulamiseks Rahvapartei seab üles raportööri. ja mis puudutab teisi volinikukandidaate ja nende kuulamisi, siis härra Tahv on see, kes raporti koostab. nii otsustasid koordinaatorid me mõtlesime ka selle peale, kas meil on vaja koostada Stockholmi programmi kohta oma seisukoht. ja me oleme kavandanud delegatsiooni kohtumise eh, visiidi Madriidi teisel-kolmandal detsembril, sest Hispaania võtab üle eesistumise järgmise poolaastal eh, eh, üks eh, esindaja on sotsiaaldemokraatidelt, Rahvaparteilt, Aldelt ja teistelt fraktsioonidelt, me saame teada nimed õige pea. ja eile me arutasime pikka aega ka eh, Saksamaa konstitutsioonikohtu otsust. ja sellepärast me otsustasime et me tahame ka kuulamise äh, korraldada sel teemal, aga mitte kohe, vaid hilisemal ajal. nüüd parlamendi õigustalitus on juba koostanud oma raporti ja ka suuliselt selle ette kandnud, me kuulsime seda eile ja originaaltekst oli saksa keeles, nii et sakra-, sekretariaat Liit tõlgib selle teksti kõikidesse keeltesse ja siis jagatakse see laiali kõikidele komisjoni liikmetele õigepeatselt. Need olid minu teadaanded teile. ka, kas te olete koordinaatoride otsustega nõus, kui jah, siis kiidame nad heaks. ma saan aru, et härra Barnier soovib sel teemal sõna võtta, palun. ma tänan kuna aega napib, siis üks küsimus, millest te rääkisite, mm, huvitab mind. Eh, nimelt meil oli eile väga huvitav mõttevahetus, eh, kommentaarid, analüüsid selle kohta, mis puudutab Saksamaa konstitutsioonikohtu otsust. nüüd arvestades, et mõttevahetus oli üsna delikaatse iseloomuga, me teame, et eh, liikmesriikides on äh, Äh, probleeme, kui tegemist on jagatud volitustega Euroopa Liiduga ja liikmesriigi enda volitustega, kui need kokku põrkavad. nii et ma usun, me peaksime etendama oma osa valmistumaks mõttevahetuseks selle väga delikaatse küsimuse üle ja me peame seda arutama Brüsselis, Strasbourgis ja Euroopa kontekstis võib-olla meie komisjon peaks ka mõtlema selle peale, et viia see mõttevahetus meie liikmesriikide parlamentidesse. võib-olla võtta ühendust liikmesriikide parlamentide konstitutsiooni asjade komisjonidega, et kaasata neid paremini. me võime seda teha järgmistel aastatel, me ei pea kiirustama, me peame valmistuma nagu kord ja kohus selleks mõttevahetuseks. me ei tahaks, et mingi konfrontatsiooni kiirustamisest tekiks Eh, nii et me peaksime sellise mõttevahetuse järgmisel viiel aastal korraldama kõikides meie liikmesriikides, arutama Lissaboni lepingu valguses Euroopa Liidu ülesehitamist. võib-olla koordinaatorid mõtlevad, kuidas seda kõige paremini teha. ma tänan selle ettepaneku eest. see oli väga huvitav. minu jaoks eile Äh, toimus meil arutelu, mis käsitles ka Euroopa Liidu identiteeti. Äh, tulevikus ootab meid suur töö ja see nõuab aega. me peame vaatama kaugemasse tulevikku ja mitte tingimata mõtlema vastuolude tekkimise peale Saksamaal ja mujal, vaid me peame kaasama kõik, kes tahavad Euroopa Liitu üles ehitada, eh, rahvusriikides kaasama need jõud. ja meil on viis aastat selleks. kas minister on juba saabunud? niisiis ma arvan, et me kuulsime väga head ja auahnet ettepanekut ja nüüd on minister ka saabunud. ringraziamo eh, il ministro eh... ma tahaksin tänada proua Malmströmi. Eh, arvatavasti ma hääldasin ka teie nime õigesti. paljud teist juba tunnevad teda, ta oli ju meie kolleeg, mitte minu isiklik kolleeg küll kahjuks ma ei olnud tollal saadik, kui proua Malmström siin saadik oli, aga ma olin enne saadik ja nüüd jälle. ja proua Malmström oli saadikuks aastast üheksakümmend üheksa kuni kaks tuhat kuus. meie delegatsioon, meie komisjoni delegatsioon käis juba Stockholmis ja me olime siis proua Malmströmiga kontaktis ja ma arvan, et härra Lainen oli delegatsiooni eesotsas ja härra Tahv oli selles delegatsioonis teised ka. nii et suur tänu, põllumajandustööl, et te tulite meiega kohtuma ja loodetavasti me kohtume veel enne, kui Rootsi eesistumine lõpeb ja kohtume siin Brüsselis. aga nüüd on mul suur heameel, et te räägite meile Rootsi eesistumise programmist ja eriti valmistab meile muret meie komisjoni vaatevinklist Iiri referendumi tulemused ja Lissaboni lepingu heakskiit. see temaatika pakub meile kõige rohkem huvi. meil on vaja leida eh, ka õiged instrumendid Lissaboni lepingu ellu rakendamiseks. nüüd nõukogu eesistujate töö on siin väga oluline. nüüd ka komisjoni, Euroopa Komisjoni volinike ametisse nimetamine on praegu meil käsil, see menetlus, mis sellega seondub. jah, mm, meie oleme nüüd otsustanud, et me korraldame oma töö täna siin nii, nagu me varasematel kordadel oleme teinud, et te räägite meile, mida teie arvate nendest meie jaoks aktuaalsete küsis-, küsimustest ja siis te, on meil arutelu. ministril saab teha ettepanekuid ja esitada küsimusi. Eh, suur tänu, härra esimees, lugupeetud saadikud mul on suur heameel, olla täna siin kui endine Euroopa Parlamendi saadik. ja mul on hea meel olla just teie komisjonis. ma olen aktiivselt töötanud selles komisjonis eh, üle viie aasta. ja ma tahaksin alustada sellest, et õnnitlen härra Kassiinit, kes valiti selle komisjoni esimeheks ja ma tahaksin õnnitleda kõiki eh, saadikuid, kes valiti uude parlamenti Te teate, et Rootsi eesistumist on neli kuud jäänud ja me ootame pikisilmi koostööd teiega. E, mida juunikuised e, valimised näitasid? tegemist oli verstapostiga Euroopa koostöö ajaloos. kakskümmend aastat pärast seda kui üheksakümne kaheksandal aastal Euroopat täielikult taasühendati ja kakskümmend seitse liikmesriiki e, kokku tulid üheskoos hääletama kes võinuks äh, ette kujutada, et äh, kahekümne seitsme liikmesriigi esindajad saavad vabalt valida esindajad demokraatlikku parlamenti. kui vaadata ajalukku, siis tegemist on tõesti ajaloolise verstapostiga nüüd esimene september on Teise maailmasõja alguspäev. ka selle peale peame mõtlema. Äh, meie Rootsis mm, oleme rõõmsad selle üle, et valimisaktiivsus Europarlamendi valimistel oli väga suur, nelikümmend viis protsenti tulid hääletama, aga paraku ei ole see kõikides riikides niimoodi olnud. paljudes liikmesriikides on valimisaktiivsus väga nõrk ja me peame mõtlema selle peale, miks on osa hääletamisõigusega inimesi otsustanud loobuda hääletamisest ja saadikute valimisest sellesse suurepärasesse parlamenti. väga palju tööd on tehtud tuhande üheksasaja seitsmekümne kuuenda aasta valimisseaduse revideerimisega ja seda tööd on juhtinud Andrew Duff. ja ma tean, et ka sügisel tullakse selle valimisseaduse juurde tagasi veel. Rootsi on hakanud eesistujaks suurte väljakutsete ajal. meie kodanikud tahavad, et me nüüd tõesti tulemusi ette näitaksime, et neid kodanike ootusi rahuldaksime. Ehm, me peame tulema toime krediitide probleemiga, tööpuudusega, mis on tõsine probleem kõikides liikmesriikides ja me peame suutma ka toime tulla kliimamuutuste väljakutsega. Need on need prioriteedid, mis on peamisel kohal sellel sügisel meie programmis ma tean, see programm on äärmiselt auahne. me üritame süvendada, tugevdada oma konkurentsivõimet, luua uusi töökohti ning ähm, töötada parema keskkonna nimel, jätkusuutliku arengu nimel. Teil tuleb äh, heaks kinnitada uus Euroopa Komisjoni president ja äh, komisjoni koosseis selge, et puudub veel täielik selgus Lissaboni lepingu mm, jõustumise osas, kas see jõustub Rootsi eesistumise ajal või mitte. kui ta jõustub, siis meil ei õnnestu põhjalikke institutsionaalseid muutusi meie eesistumise ajal ellu viia, küll aga me tahame eh, ülemineku eh, sujuvamaks muuta vanalt lepingult uuele lepingule. igal juhul me toetume teile, loodame tihedale koostööle ja dialoogile me tahame olla ka võimalikult kättesaadavad teie jaoks olla, et see dialoog tõesti saaks toimuda. Rootsi programm tugineb kaheksateist kuusele programmile, mille me teile juba tutvustasime. selle me leppisime kokku eelmiste eesistujatega. me tahame tugevat Euroopat, mis tõesti toimiks efektiivselt ja tähtis on, et meie tegevus oleks mõju inimeste igapäevaelule. tähtis on alati ka Euroopa Liidu huve tervikuna silmas pidada ning koondada tähelepanu meie kodanikkonna elujärjele me tahame eh, taastada kindlustunde, usalduse finantsturgude vastu ning me tahame ka, et eh, tekiks toimiv finantsjärelevalve. me tahame pikaajalisi lahendusi jätkusuutliku arengu huvides. me tahame tagada tööhõive ja heaolu ka nendel aegadel, kus eh, tugevneb rahvusvaheline konkurentsivõitlus ja me oleme mm, kõiges oma tegemistes nende küsimuste peale mõtlemas. ja selge, et eh, Hispaania järgmise eesistujana peab kõik need küsimused edasi viima, millega meie praegu tegeleme. kliimamuutus on üks temaatika, kus me ei tohi aega kaotada, et me oleksime edukad tuleb tagada, et Kopenhaagenis ka positiivsete tulemusteni jõutaks. ja G kaheksa kohtumisel samuti võetaks positiivseid sammu, samme. esimest korda aktsepteeris G kaheksa äh, ka seda, et globaalsel soojenemisel tuleb seada piirmäär kaks kraadi Celsius kasvuks. me peame ka tagama, et maailm oleks tõhusam, ohutum. Stockholmi programm on sellele suunatud, Läänemere strateegia ja piirkondliku koostöö strateegia on veel üks asi, mis annab sellise vormi, malli meie makroregioonide arendamiseks. nüüd rahu, demokraatia, inimõiguste kaitse kogu maailmas on samuti väga aktuaalsed ning sest kõik see mõjutab meie heaolu, rahu, julgeolekut Euroopas. üks küsimus, mille me endale esitasime, oli järgmine. mida me eesistujana peaksime mm, nüüd tegema ja kui te vaatate meie veebilehte, siis te loete selle kohta. me tahtsime, et me oleksime võimalikult läbipaistvad ja juurdepääsetavad oma kodanikele meie tegemistes. Äh, ka see on üks viis, kuidas vähendada, äh, kuidas suurendada valimisaktiivsust meil on ka üleval need dokumendid, milles me oleme kokku leppinud meie eesistumise ajal. me teame, et libekomisjonil on väga tähtis roll, aga ka teie konstitutsiooniliste asjade eh, komisjon olete väga tähtsad. juunikuus Euroopa Ülemkogu leppis kokku eh, juriidilises garantiides Iirimaa jaoks ning samuti selles, kuidas nimetatakse ja kinnitatakse Barroso uus komisjoni koosseis nüüd tähtis on muidugi üritada, et Lissaboni leping veel enne selle aasta lõppu jõustuks. nüüd me peame mõtlema ka maksuküsimuste mm, peale ja samuti Iirimaale jaoks on väga tähtis neutraalsuse jätkamine. kõik see seondub tihedalt mm, Lissaboni lepinguga ja Iiri valitsus tegi oma parima kokkuleppimisel. nüüd juunikuisel kohtumisel Euroopa Ülemkogu eh, leppis ka kokku, et detsembrikuus tingimusel, et Lissaboni leping jõustub, langetatakse otsus selle kohta, et komisjon on jätkuvalt esindatud ühe liikmega ühest liikmesriigist. Iirimaa jaoks oli see väga oluline. nagu te teate, praeguse ajani leping on vastu võetud kahekümne kolmes liikmesriigis, Poolas, Tšehhis ja Saksamaal on parlamendid ka ehm, heakskiidu andnud ehm, Lissaboni lepingule, aga ratifitseerimisprotsessid ei ole seal kolmes riigis veel lõpule viidud. nii et me nüüd ootame Iirimaa referendumi tulemusi juba õige peatselt oktoobrikuus. ma tõesti loodan, et tulemus on Lissaboni lepingule soodus. see tagaks, et Euroopa Liit muutub avatumaks ja demokraatlikumaks ning see annab meile ka suurema mõjujõu rahvusvahelisel areenil, kui Lissaboni leping kinnitatakse ja jõustub kaasotsusmenetlus on õigusloomes äärmiselt oluline põhimõte ja parlamendi volitused Lissaboni lepinguga suurenevad. parlament saab uue rolli ja see võimaldab süvendada demokraatiat Euroopa Liidus. samuti on see väga tähtis inimeste usalduse mm, tugevdamisel Euroopa Liidu vastu. me oleme väga huviga järg-, jälginud neid mõttevahetusi, mis Lissaboni lepingu jõustumise üle Euroopa Parlamendis on toimunud. Joe Lainen, Dehane, Elmar Brok ja teised on väga head tööd teinud ja ma olen valmis ettevalmistamat tööd tegema, et tõesti uus leping saaks jõustuda sujuvalt. ma tean, et väga palju otsuseid tuleb langetada sel päeval, kui Lissaboni leping jõustub. nii et tuleb väga palju enne teha ära ettevalmistuvat tööd ja parlament ja nõukogu peavad kokku leppima näiteks selle üle, kuidas õigusloome ettepanekutega tegeleda nendes valdkondades, kus kaasotsustusmenetlus nüüd kasutusele võetakse. aga me ei saa see kõike ära otsustada enne, kui Lissaboni leping on jõustunud. ja veel üks küsimus muutub äärmiselt aktuaalseks siis, kui leping jõustub. nimelt see puudutab äh, uusi liikmeid Euroopa Parlamendis. Äh, need asjad vajavad lahendamist detsembris ja juunis. Äh, tähtis on, et üleminekumeetmed tõesti meil olemas oleksid, kui leping jõustub. nüüd vaatlejate staatus pärast seda, kui Lissaboni leping jõustub. me peame mõtlema ka ühise välisteenistuse rolli peale. nõukogu ja komisjon hakkavad siin mõlemad oma rolle jagama ja see kõik on väga tähtis Euroopa Liidu rahvusvaheliseks tegevuseks. kaubanduspoliitika laienda, laienemine, arengupoliitika kõik need eh, poliitikad peavad jätkuma järjekindlalt, järjepidevalt, sest eh, need on väga tähtsad meie rahvusvahelistele suhetele. samuti me peame käsitlema Euroopa Nõukogu presidendi rolli Euroopa Ministrite Nõukogu presidendi rolli, sest see president on see, kes nõukogu tegevust hakkab juhtima, vastutab nõukogu töö eest ja esindab ka Euroopa Liitu välismaailma ees. nüüd, mis siis juhtub, kui Lissaboni leping ei jõustu või kui äh, tekib äh, tõrkeid? ma loodan, et ähm, see stsenaarium ei teostu aga kui nii peaks juhtuma, siis tuleb jätkata Nitsa lepingu alusel. nii et me tahame avatud ja tõhusat Euroopat igal juhul, aga ja sellepärast peab töö jätkuma ükskõik siis millise lepingu alusel. nüüd uue Euroopa Komisjoni ametisse nimetamine. meil on vaja ära kasutada need võimalused, mis leping pakub, ka võitluses organiseeritud kuritegevuse vastu, kliima muutuste vastu. kui ma nüüd räägin uuest Euroopa Komisjonist, tähtis on, et uus Euroopa komi-, komisjon saaks võimalikult kiiresti tööle asuda. et, et töö ei peatuks. nii et meil kõigil on uued väljakutsed, millega rinda pista. ja loodetavasti septembrikuisel osa istungjärgil parlament juba langetab otsuse selle kohta, et Barroso võib jätkata uue kom Euroopa Komisjoni presidendina ja siis me saame edasi liikuda ja ka uue komisjoni juba ametisse kinnitada. kui Lissaboni leping jõustub, siis on igast liikmesriigist üks komisjon, kui Nitsa leping jääb jõusse, siis on komisjoni volinike arv väiksem kui liikmesriikide arv. nii et nüüd selle asja peale tuleb mõelda kõik loomulikult sõltub Iirimaa referendumi tulemustest. niipea kui Euroopa Ülemkogu on teinud liikmete kohta oma ettepaneku, siis ka meie kohe teeme oma ettepanekud ja siis me, te saate võimalikult kiiresti uute volinikukandidaatide kuulamised korraldada siin Euroopa Parlamendis. loomulikult meie ees on palju väljakutseid ja esimene november on tähtis kuupäev. selge see, et volinikega komisjonis on praegu olukord erandlik, aga kõik nõukogu komisjon ja parlament peavad seisma hea selle eest, et uus Euroopa Komisjon saaks võimalikult kiiresti peale tööle asuda. kui Lissaboni leping jõustub, siis saab meil olema ka välis- ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja äh, komisjoni asepresident, kes vastutab suhete eest, välissuhete eest ülejäänud maailmaga ja loomulikult Euroopa Parlament langetab ka selle kohta tähtsaid otsuseid. enne kui see kõrge esindaja ametisse nimetatakse. eesistuja eelnevalt on tihedas kontaktis Euroopa Parlamendiga ja loodetavasti kõrge esindaja saab asuda oma ametiülesandeid täitma, kui Lissaboni leping jõustub sel samal päeval. ja lõpetuseks, eesistuja kavandab kahte tippkohtumist kahekümne üheksandal, kolmekümnendal oktoober ja kümnendal, kaheteistkümnendal detsembril. oktoobrikuus arutatakse ennekõike institutsionaalseid küsimusi ning poliitilisi ametisse nimetamisi, mis on äärmiselt olulised Euroopa Liidule. aga loomulikult meil on vaja korraldada ka mõttevahetus mitmesugustes institutsioonilistes küsimustes ka detsembrikuisel tippkohtumisel. nii et sügis on meie jaoks äärmiselt suuri väljakutseid esitav periood ning loodetavasti Lissaboni leping jõustub juba õige pea ja see muutab Euroopa, muudab, muudab Euroopa Liidu demokraatlikumaks ja läbipaistvamaks Euroopa kodanike jaoks. nüüd, et kõik kõik äh, mosaiigikillud äh, kokku sobitada, on vaja, et kõik kolm institutsiooni tõhusat koostööd teeks ja oma rolli täidaks. ma tean, et te olete valmis juba uusi äh, ülesandeid täitma ja mina ootan pikisilmi tihedat koostööd teiega, teie komisjoniga ja kogu parlamendiga ja ma tänan, et ma sain teie ees täna siin esineda ja olen valmis vastama kõikidele teie küsimustele. Grazie, signor primo ministro, signor president. suur tänu, proua aseminister, proua eesistuja esindaja. me kuulsime nüüd äh, pikka loetelu erinevatest kohustustest, äh, mida Rootsi eesistuja kavatseb äh, enda peale võtta ja nad on asunud tõesti töö kallale ja kui Lissaboni leping peaks jõustuma, siis äh, see tähendab teile suurt tööd äh, nii teile eesistujana kui ka loomulikult meie komisjonile. ma võin teile lubada, et meie komisjon omalt poolt äh, annab endast parima, et institutsioonide vahelised probleemid, mis võivad tekkida, lahendada võimalikult kiiresti ja sujuvalt. ja nüüd siis, kallid kolleegid mul on juba pikk nimekiri siin minu ees, kes soovivad sõna, härra Mendes Vigo, härra Fox, härra Duff, härra Shedrin. nii et äh, alustame härra Mendes de Vigoga, palun. suur tänu. ja tere tulemast koju, proua Malmström ma tean, et te saate hispaania keelest aru, nii et äh, ma tahtsin oma fraktsiooni poolt teile öelda, et äh, meie fraktsiooni, Rahvapartei fraktsiooni nimel on meil hea meel näha teid siin esindamas äh, Euroopa asju. meie jaoks oli suur kaotus, kui te meie seast lahkusite, aga ma arvan, et Euroopa siiski võidab, kui te oma rolli täidate Euro Rootsi valitsuses. mul on mitmeid küsimusi. paljud küsimused on tänase hommiku jooksul juba lahenduse saanud Äh, iseäranis, mis puudutavad põhiseaduslikke küsimusi, mis on meie komisjoni jaoks väga tähtsad, nii et äh, ma piirduksin vaid ühe küsimuse ja ühe kommentaariga, nii et äh, kolleegidele jääb rohkem kolleeg-, aega küsimusi esitada. ma arvan, et uues komisjonis saab olema üks väga tundlik ametikoht äh, kõrge esindaja ametikoht, härra Dahan või ükskõik, kes see siis saab olema. ja me peame siis äh, kandma hoolt selle eest, et nõukogu langetab hea otsuse äh, selles osas ja siinkohal tuleb teha väga tähtsat äh, koostööd ka parlamendiga ja ma tahaksin teada, kes see inimene, või see on oluline, on see, et, et see inimene vastaks ka meie parlamendi ootustele ja ma paluksin äh, teid sõbralikus vaimus, et te parlamenti arvamust ka ikka küsiksite, parlamenti asjaga kursis hoitakse, hoiaksite, nii et ta ei saaks sellele ametikohale inimene, kes parlamendile on täitsa vastumeelne. ja siis Euroopa küsimused, Euroopa pol-, äh, diplomaatia. Äh, võib-olla see ei saa olema küll teie eesistumise ajal, aga Hispaania eesistumise ajal, kui hakatakse Euroopa välispoliitikat välja kuju-, kujundama, äh, ku-, milline on asjade seis praegu, kas, kui meil on kõrgem esindaja, saab olema ka äh, õige pea välja kujundatud välispoliitika? suur tänu, ütleb esimees. ja nüüd härra Horegi on järgmine minu sõnasoovijate nimekirjas suur tänu, härra esimees, ja suur tänu ka teile, proua Malmström. suur tänu teie sissejuhatava sõnavõtu eest, te tulite kaugelt siia ja andsite meile päris palju informatsiooni. ja põhimõtteliselt olen ma teie sõnadega vaimus ja üldises ülesehituses nõus, aga sotsiaaldemokraatide poolt on mul teile mõned küsimused ja ka mõningad mureavaldused, kui nii võib öelda. kõigepealt Teie sõnade tagant oli aimata, et Rootsi eesistujana soovib Lissaboni lepingu nimel teha tööd enne kõiki teisi ülesandeid, see on Rootsi jaoks südameküsimus. ja kui äh, Iirimaa rahvahääletuse küsimus saab lahendada, kas te ei arva, et siis tulevad veel äh, uued küsimused, äh, uued probleemid, uued tõkked meie teele, kas te olete olnud ühenduses näiteks tšehhidega? nii et kui Iiri ratifitseerimise probleem saab lahendatud, siis tõenäoliselt tekib teisi raskusi. milline, mida kavatseb Rootsi eesistuja nende raskuste puhul ette võtta? ja minu teine küsimus või kommentaar. ma olen lugenud äh, teie sõnu erinevatest artiklitest, ma olen kuul-, kuulasin teie sõnavõtte, võttu ja ma kuulsin, kuidas te ütlesite, et väga oluline, et parlament ratifitseerib nõukogu tehtud ettepanekud ja see on tõsi, äh, nõukogus on kakskümmend seitse äh, liikmesriiki ja juunis nad tegid meile ettepaneku esitasid meile ettepaneku, aga, aga on ka selge, et meie kojal on oma reservatsioone. ja kõikides fraktsioonides on oma reservatsioone. ja iseäranis me näeme vastuolusid ratifitseerimise viiside osa, osas ja küsimuses. ja ma tahaksin küsida, kuidas te saaksite võita enda poolele neid Euroopa Parlamendi liikmeid, kes leiavad, et märkimisväärselt parem oleks äh, ratifitseerida või äh, mitte ratifitseerida, aga igal juhul äh, kõike seda teha pärast, kui on Lissaboni strateegia või Lissaboni lepingu saatus juba selge. miks on Rootsi eesistuja jaoks nii tähtis, et me hakkame juba praegu neid asju tegema? miks ei peaks tulema kolleegium kokku alles pärast äh, eesistumist, pärast Lissaboni lepingu kinnitamist äh, esimeste konverents peab otsustama kümnendal septembril praegusel hetkel, kas äh, me võtame selle päevakorda juba septembris või mitte ja sugugi mitte pole kindel, et meie esimeste konverents otsustab selle päevakorda võtmise kasuks, nii et äh, proua Malmström, minu küsimus teile oleks, miks on teie jaoks oluline, et me niiviisi kiirustame, miks me ei oota, kuni Lissaboni saatus selgub, enne kui me asume siin ratifitseerimise kallal? kolmas küsimus, te rääkisite institutsioonide vahelisest tasakaalust, tasakaalust Euroopa Parlamendi ja komisjoni vahel. Te teate ju, et meie koda toetas seda tasakaalu, äh, mis on seotud meie Euroopa Liidu välistalitustega, välisteenistustega. ja seda, et välistalistus saab olema üks osa komisjonist, kui see nii ei ole, kuhu siis see välisteenistus, välistalitus teie arvates peaks kuuluma ja kuidas see mõjutaks institutsioonide vahelist tasakaalu? ja siis veel üks kommentaar või küsimus, mis puudutab meid kõike nii paljudes liikmesriikides, nii minu koduriigis kui teie koduriigis, oli valimistel osalus, Euroopa Parlamendi valimistel osalus äh, ei olnud väga halb, aga mõningates riikides oleks võinud see olla ikka märksa parem. me oleme kõik teadlikud sellest, et et see, et Euroopa inimesi hirmutab, on väga ohtlik suundumus on inimesi, kes on täiesti põhjendatult euroskeptilised oma hoiakutes või lausa Euroopa vaenulikud. ma tahaksin küsida teilt, kas nõukogu omalt poolt teeb mingi algatuse, midagigi, mis aitaks meil kuidagi lahendada seda äh, põhimõttelist probleemi, millega me seisame silmitsi, probleemi, mis käsitleb Euroopa kontseptsiooni ja mis on nii palju eurooplasi, mis köidab nii paljude eurooplaste meeli. ja siis veel üks küsimus komi-, nõukogu koosolekutel, kas te olete rääkinud äh, ka sellest, et Lissaboni strateegia vajab äh, uuendamist? Lissaboni strateegia oli ju selline suurepärane unistus, kahe tuhande kahe, teisel aastal tahtsime me, et Euroopast saaks äh, kõige konkurentsivõimelisem majandusruum kogu maailmas, kus tööhõive üha kasvab, sotsiaalne ühtekuuluvus üha paraneb ja see oli kõik meil üks suur unistus ja jäigi unistuseks, sest ükski neist asjadest ei ole tõeks saanud. väga kahju, aga nii see on, edusammud on olnud üsna kesised. nii et äh, aastad on läinud, kaks tuhat kümme oli meil seatud tähtajaks, see on õige varsti kätte jõudnud, kas äh, Rootsi eesistujana äh, teiste nõukogu riikidega arutab Lissaboni strateegia teemadel ja arutab, kuidas Lissaboni strateegiat äh, uuendada ja kas seda teha. vabandust, esimees, et ma niiviisi pikale venitan oma sõnavõttu, aga mul on veel üks küsimus. kas te leiate, et äh, Euroopa Liidu käsutuses olevad äh, tööriistad on piisavad, et Euroopat kriisiolukorrast välja saada? Te ütlesite, et teie jaoks on kriisist väljatoomine meie kriisist väljatoomine on kõige olulisem ja ma tahaks küsida, kas meil on, on selleks vajalikud vahendid olemas, kas me viime läbi vajalikke uuringuid, kas meil on piisavalt suured eelarvelised vahendid selle jaoks olemas ja kas Euroopa Liit suudab majanduslikult ja juhtimise seisukohast oma ülesannet täita, aitäh! kolleeg Tahv suur tänu, härra Tahv um,. Uh, president uh,, first of all how nice it is. suur tänu. kõigepealt väga meeldiv on sind seal näha, Cecilia. ma eeldan, et saan nauditseda eesistumisaega sa ei ole seda veel küll kinnitanud, võib-olla sa teed seda oma vastuste ajal. kõigepealt komisjoni presidendi ametisse määramine. härra Karigi ütles et see protsess tundub liiga kiirustatud olevat. ma arvan, et äh, parlament, äh, parlamenti küll kiirustamises ei saa süüdistada, oli täiesti õige, et me lükkasime hääletuse juulist septembrisse sest äh, see võimaldas meil rahulikult ja tõsisemalt kui juulis asjade üle järgi mõelda. asjade üle, mis, millega komisjoni president tegelema peab hakkama. aga mind hämmastab see, et et äh, aluslepingu põhjal peab parlament koostööd ju nõukoguga tegelema pres-, komisjoni presidendi ametisse nimetamisel. ning me arvame, et on täiesti mõistlik praeguse Äh, aluslepingu järgi edasi liikuda. ning kui me peataksime kogu selle protsessi ning ootaks ära uut, uue lepingu jõustumise, see tähendaks arengu pidurdamist ning see rikuks ka praegust aluslepingut niisiis, ma loodan, et me suudame septembris kiiresti edasi liikuda ning suudame komisjoni presidendiga ametisse kinnitada. ma sooviksin küsida nõukogu eesistuja ametisse nimetamise kohta. kas te saaksite kandidaat, kandidaadi nimega välja tulla juba oktoobri ülemkogul. praegusel hetkel tuleks ju välja otsida õiged kandidaadid ning me sooviksime, et rootslased eesistumise ajal ka selge kandidaadidega välja tuleks. kas te sooviksite kedagi Sarkozy sarnast? või soovite kedagi tagasihoidlikumat? nagu selliseid presidendid on Saksamaa föderaalvabariigis Ehm, loomulikult eh, tuleb otsustada, millist eesistujat me nõukogusse soovime, millist tüüpi. aga oluline on loomulikult ka see, et see inimene ise vastab ametikirjeldusele. kolmandaks, Iiri referendum praegune kampaania on oluliselt kvaliteetsem kui eelmine. aga endiselt esitab äh, opositsioon üsna palju ebatõdesid. viimane nendest äh, puudutab äh, Türgi talumehe kuju, kes pidada Lissaboni lepingu jõustumise puhul enda kätte saama kogu ÜPP eelarve. milline on eesistujamaa lähenemine sellele kampaaniale? mina arvan, et me peaksime selle Türgi talumehe valesti kujutamisele lõpu tegema ning oluliselt tõhusamalt, kui me tegutsesime Poola torumehe küsimuses Prantsusmaa referendumi ajal kahe tuhande viiendal aastal. lõpetuseks, me kõik loodame siin, et see leping jõustub, aga loodetavasti ei juhtu see kuidagi salajasel kombel, ilma et seda korralikult tunnustataks. inimesed on, inimestel on kõrini juba nendest vaidlustest ratifitseerimise üle. ja oluline oleks ka tähistada lepingu jõustumist äh, toreda tseremooniaga, mis inimestele kindlasti meeldib. ning äh, näitaks kõigile, et Euroopa on keeramas uut lehekülge oma demokraatlikus arengus. kui te soovite lahedat peopaika leida, siis ma võin teile alati soovitada Prahat Grazie, kolleeg Fox, ala parola. suur tänu, härra Fox. Good morning, minister tere hommikust, minister, suur tänu, et te meiega siia kõnelema tulite. kõigepealt komisjoni presidendi ametisse määramine. meie arvame, et edasi tuleks minna eeldades, et Nizza leping kehtib ning mitte oodata, et Lissaboni leping kehtima hakkab, sest sinna võib minna veel natukene aega. kolleeg juba ütles, et kui me hakkame Lissaboni lepingut ootama, siis asjad pidurduvad. seega ma arvan, et me peaksime tegutsema vastavalt Nitsa lepingule ning kui Lissaboni leping jõustub, siis öö, peaksime me oma tegutsemist vastavalt sellele kohaldama. nüüd nõukogu eesistuja ametisse määramine. Briti öö, Äh, Euroopa asjade minister parunes Kinnock ütles selgelt, et Briti valitsus toetab Tony Blairi kandidatuuri. milline on teie arvamus? kas te arvate, et ühe spetsiifilise kandidaadi toetamine aitab asjadele kaasa ning kas te toetate härra Blairi eesistujana, presidendina, meie arv-, mõningate arvates oli äh, peaminister Blair juba üsna õudne ning president Blair oleks kohutavamgi. ning võib-olla president Blairi kohutav tegelaskuju ehmatab veelgi rohkem Iiri hääletajaid. ning nüüd teie kommentaarid rahu, demokraatia ja inimõiguste küsimuses. võib-olla kommenteeriksite lühidalt Birma olukorda kas teil on kavas midagi tolle kohutava olukorra osas ette võtta? ning kas me saaksime midagi teha Aung San Suu Kyi aitamiseks ning kas teie prioriteetide hulgas on see ka kirjas? Thank you, President, and and thank you for coming uh, to see us. suur tänu, härra esimees, suur tänu, proua minister, et te siia täna tulite. vabandust, kellegi telefon heliseb mikrofoni. proua minister, te rääkisite Euroopa ülesehitamisest, Stockholmi protsessist ning siin tõstatuvad küsimused julgeolekust. Te ei viidanud ka otseselt energiajulgeolekule see on tegelikult ju otseselt seotud Läänemere strateegiaga, millest te rääkisite. ning sellega jõuame Venemaa juurde. milline on Rootsi eesistujamaa arvamus sellest probleemistikust? teine küsimus on tehnilisemat laadi. milline on Rootsi eesistumisaja arvamus suhete kohta nõukogu eesistuja ja riik, riigivalitsuse vahel, kes vastutab eesistumise eest. ning jätkates härra Tafi äh, sõnavõttu, siis äh, rääkides nõukogu eesistujamaast äh,, kumma kandidatuur on äh, äh, tõenäolisem, kas suure või väikese riigi inimese oma? ning veel üks küsimus milline peaks olema siis see protsess eesistumise üleandmiseks äh, ühelt ühelt eesistumalt teisele. ma olen ise sellest huvitatud, sest sest äh, Ungari asub ka varsti eesistujamaa kohal. suur tänu! Grazie, segue nell'ordine. suur tänu! härra Hefner. ja, von meiner Seite ein herzliches Willkommen. ja äh,, ka mina tervitaksin teid siin. suur tänu väga huvitava ettekande eest. kõigepealt üks kommentaar. ma eeldan, et kolleegid nõustuvad minuga, kui ma ütlen, et Euroopa on läbimas praegu väga keerulist protsessi ning ta on Rootsi eesistujamaa näol väga heades kätes. mul on kaks küsimust. esimene puudutab tulevast komisjoni ja selle presidenti. ma ei hakkagi varjama teie eest, et meie fraktsioon, nagu paljud teisedki siin kojas, on arvamusel, et Euroopa väärib paremat kandidaati kui härra Barroso. teine küsimus on mõneti teistsugune kas te arvate, et kui komisjoni president äh, valitakse ühe lepingu ning äh, volinikud teise lepingu äh, alusel, mida see ütleb siis meie kodanikele institutsioonide rolli kohta? veel üks küsimus, te mainisite kahte väga olulist asja kõigepealt äh, kindluse taastamist äh, Euroopa Liidus ning teiseks, et kui Lissaboni leping jõustub, siis annate te oma parima tagamaks selle, et kõik otsustatu rakendataks võimalikult kiiresti. praegusel hetkel on kodanikel su-, üsna palju võimalusi äh, panustada otsuste tegemisprotsessi. aga seda liikmesriikides äh, on oluline tagada, et selline asi toimuks ka Euroopa Liidu tasemel. midagi sellist on sisse kirjutatud ka Lissaboni lepingusse, Euroopa Kodanike Foorum siis, mis läbi saavad Euroopa kodanikud tulla välja oma algatustega, mille komisjon peab siis läbi vaatama niisiis, minu küsimus. mida kavatseb äh, Rootsi eesistujana ette võtta või on juba ette võtnud, tagamaks, et see algatus rakendatakse võimalikult kiiresti pärast Lissaboni lepingu jõustumist? see on pigem minu soov eesistujale. loodetavasti on jäänud see praktiliste küsimuste lahendamise aeglus minevikku. suur tänu. härra Sondekov. Ehm, suur tänu, härra esimees ja suur tänu ka proua minister Malmströmile et ta meie ette täna tuli. mul on kolm päris konkreetset küsimust. esimene küsimus, esimene küsimus käsitleb äh, Saksamaa konstitutsioonikohtu otsust äh, Lissaboni lepingu kohta. me arutasime sel teemadel, sel teemal eile ja see on meile väga huvipakkuv teema loomulikult. aga väga huvitav oli lugeda, et konstitutsioonikohus äh, kohu, mida konstitutsioonikohtu kohus arvab Euroopa äh, Liidu või Euroopa Kohtu äh, foorumist äh, mida, kas, kas nõukogus on arutatud sel teemadel ja kas äh, Saksamaa konstitutsioonikohus, kohtuotsus saab mõjutama ka seda, kuidas me tõlgendame Euroopa Liidu õigust üldse tulevikus. minu teine küsimus puudutab valimisosalust. üks põhjuseid, miks valimisosalus oli nii madal, on tõenäoliselt see, et väga paljud leiavad, et Euroopa Liit on selline väga suletud süsteem. ja selles mõttes ei olnud ju eriti mõistlik, et meie parlamendis väga suure enamusega äh, ühel viimastest koosolekutest pidime nõukogu eelarve kinnitamise edasi lükkama või tagasi lükkama, sellepärast et nõukogu lihtsalt ei andnud edasi parlamendile vajalikku infot infot, mida parlament oli palunud. avatus on jah alati olnud rootslaste südame peal ja seetõttu ma tahaksin küsida teilt, proua Malmström, kas teie võite meile tagada, et Rootsi eesistujana annab parlamendile kõik vajaliku, vajalikud andmed äh, nõukogu eelarve, nõukogu eelarve kasutuse kohta ja raamatupidamise kohta, sest et parlament peab ju arvepidamise kinnitama, eks ole, ja üsna äh, mõistetamatu on, et äh, meile ei ole antud edasi vajalikku infot. minu kolmas küsimus äh, võib-olla on veel põh-, puudutab samuti valimisosaluse madalust äh, nimelt see on üheks põhjuseks tõenäoliselt, et sotsiaalsed arengud on olnud liiga kesised ja te ju tulete ise riigist, kus oli Vaksholmi kohtuotsus, Euroopa Kohus otsustas, et Poola töötajatele võib maksta madalamat tasu Rootsis ja see on viinud selleni, et Taanis näiteks täna on tuhandeid Poola töölisi, keda peetatakse kui teisejärgulisteks kodanikeks, nemad saavad märksa vähem palka kui Taani töö, töölised ja minu meelest selline olukord on üsna kurb. kurb on see, et äh, Euroopa koostöös on meil endiselt äh, riike, kus äh, teisest rahvusest pärit inimesed saavad vähem palka kui oma koduriigi inimesed äh, ja see oli otseselt Euroopa Kohtu, Vaksholmi kohtuasja tulemus ju, seetõttu ma tahaksin küsida teilt, kuna teie tulete ju ka samast riigist, kus oli pärit see kohtuotsus, kas Rootsi eesistujana on arutanud, mida me saame teha selleks, et ära hoida sotsiaalset dumpingut ja palgatöötajate alatasustamist, kes on pärit teistest riikidest, mida me praegusel hetkel ju peame sageli nägema igal pool. Bene eh,, kolleeg Salato. kolleeg Salato, palun, teil on sõna. Eh, ma tänan, härra esimees. mul on paar märkust eilse arutelu kohta ja ka selle kohta, millest me oleme rääkinud täna kahest asjast on juttu olnud korduvalt. Lissaboni leping ja valimisaktiivsus Euroopa Parlamendi valimistel, huvi Euroopa Liidu temaatika vastu. Lissaboni lepinguga me loodame, et see jõustub võimalikult kiiresti siin, sest see muudab kogu Euroopa Liidu struktuuri paindlikumaks, korrastatumaks ja Euroopa Liit muutub Lissaboni lepingu jõustumisel kodanikele lähedamal seisvamaks. kui tahate kuulda minu ausat arvamust, siis see on järgmine. ma ei arva, et saab olema väga lihtne heakskiitu lepingule kohe saavutada ja siis seda kiiresti ellu rakendada sest me peame ju mõtlema valimisaktiivsuse peale, mis on olnud väga madal Euroopa Liidus ja selle peale, et Euroopa Liidus on võimsaid jõudusid, kes vaadab, vaatavad viltu korrastatud otsuste langetamise protsessile Euroopa Liidu tasandil ja ka siin Euroopa Parlamendis mõelgem selle bürokraatia peale, mis Euroopa Liidus juba olemas on, ega millest ole sugugi abi ei meile endile ega Euroopa kodanikele. nüüd rääkides Lissabonist üldiselt ja sellest, et see olla imerohuks, kui ta jõustub. ma arvan, et seda on liiga palju tahta. me peame mõistma, et Lissaboni leping muudab äh, äh, meie kodanike elu, aga midagi ei muutu enne, kui meie kodanikud äh, näevad, kuidas Lissaboni lepingu tõttu nõukogu ja komisjon muutuvad. Itaalias kaheksakümmend protsenti seadusloomest tegelikult on ajendatud sellest, mis toimub Euroopa Liidu tasandil, aga Euroopa meie kodanikud Itaalias ei tea sellest. ja ma ei taha siin nüüd kellelegi etteheiteid teha. aga Euroopa Parlamente peetakse Itaalias mingiks suureks elevandiks, kes tammub elevantide surnuaia poole. aga ma arvan, et selline arusaam on ka meie kätes muuta üks probleem on see, et saadikutel makstakse kohutavalt palju, arvatakse Euroopa Liidus. aga ma arvan, et me kõik saame ära teha selleks, et igasuguseid kuuldusi hajutada ja näidata, et need summad ei ole tegelikult nii suured, kui inimesed arvavad sellest räägitakse trükisõnas, raadios, televisioonis, aga tegelikult ei kontrollita, millised summad tegelikult kõneks on ja millist tööd saadikud tegelikult teevad. nii et me ootame nüüd Lissaboni jõustumist ja tulemusi ja me loodame ka, et vastavad institutsioonid Äh, näitavad üles algatust, astuvad samme, mis tegelikult näitavad äh, Euroopa kodanikele, kuivõrd tähtis Euroopa Parlament nende jaoks on ja et Euroopa Parlament töötab kodanike huvides. kodanikud lihtsalt ei tea asjast praegu ja kui nad teaksid paremini, siis oleksid nad ka entusiastlikumad ja aktiivsemad Euroopa Parlamenti valima Need olid minu märkused teile, härra esimees, proua minister. mõelge ettepanekute peale, mis aitaksid harida inimesi, et nad hakkaksid paremini Euroopa Liitu mõistma. ma ei tea, kuidas on asjad teistes riikides, aga Itaalias on Euroopa asjade kohta vaid eh, pool ajalehe leheküljest ja see on juba hea saavutus ja vähe räägitakse ka raadios, televisioonis Euroopa Liidust ja sellepärast kodanikud ei teagi midagi. Äh, on vaja mõjutada meediat, julgustada meediat Euroopa Liidu temaatikat kajastama. mõnel pool tehakse seda riigieelarvest. ja sellega pannakse rohkem informatsiooni jagama Euroopa asjade kohta nii et äh, sõltumata sellest, kas Lissabon jõustub või mitte, sellega tuleks tegeleda. ükskõik, mis Lissaboniga juhtub, meil on vaja oma panus anda kogu Euroopa Liidu üle toimuvasse mõttevahetusse, sest see on Euroopa Liidu kasvuks ja arenguks tähtis. ja nüüd on meil viimane kõneleja, härra Traškovski proua minister, ma tahaksin küsida ühe konkreetse küsimuse. see puudutab eh, ühist välisteenistust. ma tahaksin täpsemalt teada ja küsida, kuidas Rootsi sellele küsimusele läheneb. Eh, kui esimene Iiri referendum eh, oli aktuaalne ja siis koostati küsimustikke liikmesriikides kus küsiti Euroopa Liidu asjade kohta ja mõned riigid olid lausa paanikas, kui hakkasid mõistma, mida Euro-, Lissaboni lepingu jõustumine siis tegelikult kaasa toob. nüüd äh, finantseerimine, Euroopa Parlamendi roll äh, seoses välisteenistuse loomisega milline oleks teie lähenemisviis, kas teil on konkreetseid ettepanekuid äh, pärast seda, kui nüüd teine referendum Iirimaal äh, on toimunud äh, ja tulemuseks on meile sobiv soodus tulemus. kas teil on mingeid konkreetseid ettepanekuid pärast seda tulemas? kas te olete olnud mitteametlikes kontaktides valitsustega või on see teema praegu külmutatud? aga ma mõistan, et tahate ju ka olla läbipaistev oma tegemistes, võib-olla te vastate meile siiski. <clears throat> ma tänan. ma arvan, et teil on nüüd tohutud mõtteainet kogunenud, proua eesistuja. ka mina tahaksin ühe küsimuse lisada küsitule ehkki ma saan aru, et te ei saa kohe vastata, kohe ei saa te vastata paljudele küsimustele, mis täna hommikul esitati. aga vaadakem ka tulevikku. ja küsimus on järgmine Eh, mil määral on immigratsiooni küsimus aktuaalne nõukogus? see on aktuaalne mitte ainult kodanikele, vaid mõnedele riikidele on see lausa kriisi tekitanud. me räägime ju inimeste vaba liikumise õigusest Euroopa Liidus ja see seondub väga tihedalt inimõigustega. on vaja kaitsta ju kõige nõrgemaid ja vaesemaid arengut ja edendada arengut ka väljaspool Euroopa Liitu. me peame ka mõtlema võitluse peale organiseeritud kuritegevuse vastu, ekspluateerimise vastu. kas seda nähakse üle-euroopalise probleemiga, probleemina, mille vastu Euroopa Liit peab koos võitlema ja ei pea jätma seda üksikute liikmesriikide hooleks. ma tänan, mu daamid ja härrad. ma arvan, et pea iga küsimus on seminari teema, sest kõik need küsimused olid väga rasked ja keerukad üritan lühidalt kõigile küsimustele vastata ja alustaksin äh, härra Mendes de Vigo, minu sõbra küsimusest. Te küsisite äh, kõrge välispoliitika, julgeolekupoliitika esindaja kohta ja ka välisteenistuse kohta. see kõrge esindaja ja kuidas kujunevad mm, sidemed parlamendiga. Äh, presidendi parlament härra Buzek käesoleval reedel arutab meiega seda küsimust ja me arutame seda, kuidas parlamendi ja nõukogu vahelist suhtlemist veelgi parandada, et kõik selle teemaga seonduv sujuks. nüüd, mis puudutab välisteenistust, siis meie eesmärk on, kui kõik läheb sujuvalt ja Lissaboni leping vastu võetakse, siis op-, oktoobri lõpus ülemkogul me saame ära otsustada kõik institutsionaalsed küsimused. me võime nimetada öö, äh, kandidaadid komisjoni volinike ametikohtadele ning nõukogu presidendi kandidaadi samuti üles seada ja teile kinnitamiseks saata. me võime ka välisteenistuse tegevuse sellise üldraamid paika panna, aga nüüd on, see on ainult üldine raamistik ja juba pärast tullakse üksikasjade juurde ja jälle läheb asi ülemkogusse ja pärast seda saab algata ka diskussioon Euroopa Parlamendiga selle üle. nüüd juba Sloveenia esistumise ajal on osa tööd ära tehtud selles küsimuses ja paljudes muudes küsimustes ja sellest on meile suur abi. me kasutame seda ära. ma mõistan olen nõus, et paljud küsimused tollal, kui neid arutati, olid väga delikaatsed ja paljud liikmesriigid ei olnud veel kõike läbi mõelnud, kuidas ametnikke ametisse määratakse ja nende staatus ja nende ametinimetused ja kuidas neid ametikohti finantseeritakse. selge see, et tollal oli vara ja nüüd austusest Iiri rahva vastu me ei saa ka praegu konkreetsemaid ettepanekuid teha, enne kui me teame, et Lissaboni leping jõustub. aga Sloveenia eesistumise ajal toimusid arutelud väga põhjalikult erinevates kontekstides ja me saame sellega jätkata niipea, kui me teame, et Lissaboni leping jõustub ja pärast seda meil toimuvad väga ulatuslikud mõttevahetused, et asjad lõpule viia ja me teeme ettepaneku teistele liikmesriikidele, kui me oleme kõik seisukohad ära kuulanud. aga austusest Iirimaa vastu me peame ootama, see on väga delikaatne küsimus Iiri jaoks ja me ei taha nüüd ette prognoosida Iirimaa referendumi tulemusi. Te küsisite muude probleemide kohta. peale Iirimaa, Iirimaal Lissaboni lepingu ratifitseer-, ratifitseerimise. jah, me ootame veel Poola presidendi allkirja, me teame ka, et Saksamaal on oma ajakava öö, protsessi lõpuleviimiseks. septembrikuul kavatseb Saksamaa protsessi lõpetada veel enne Iirimaa referendumit lõpule viia ja me teame neid raskeid protsesse, mis Prahas praegu toimuvad. me ei tea, millega see kõik lõpeb, aga ma tahan teile meelde tuletada, et kõik riigid on võtnud omale äh, kohustuse tagada võimalikult hästi, et Lissaboni leping jõustub ja Prahas mõlemad kojad on suure enamusega lepingu ratifitseerinud. nii et loodetavasti need probleemid õnnestub sügisel lahendada, aga loomulikult kõik riigid peavad kõigepealt ratifitseerimisprotsessid lõpule viima ja kui neid ei ole tehtud, siis Lissaboni lepingut ei sünni ma loodan, et need probleemid lahenduvad pärast seda, kui teisel oktoobril Iirimaal on ära toimunud. härra Hegi ja teised küsisid komisjoni presidendi ameti nimetamise kohta, et miks seda nüüd teha. me arvame, et tegemist on erakorralise ajaga. meil on väga suur majanduskriis, kliimamuutused on väga aktuaalsed. meil on vaja liidrit Euroopa Liidus, meil on vaja tugevaid Euroopa Liidu institutsioone ja meil on vaja ka globaalselt liidrolli asuda nendes küsimustes ja me oleme härra Barroso nõukogus ühehäälselt kandidaadiks üles seadnud ja te teate teda ja sellest oli ka juttu enne Euroopa Parlamendi valimise ja parem tsentristlik äh, enamus saavutati Euroopa Parlamendi valimistel ja Euroopa Ülemkogu otsustas, et kui ka Lissaboni lepingut ei tule, siis Barrosot ometi tahetakse presidendiks. ja ma arvan, et majanduskriisi tingimustes, arvestades, mida kõik tuleb ära teha kliimakriisi äh, tingimustes äh,, immigratsiooniprobleemid on meil lahendada ja selleks on meil vaja liidrit, meil on vaja tulemusi saavutada et kodanikud ka seda näeksid ja see küsimus, et miks inimesi ei huvita Euroopa küsimused, miks nad ei ole aktiivsed ja ma olen äh, poliitikateadustega tegelenud ja arvan, et võib-olla me mõtleme liiga palju institutsionaalsete küsimuste peale ja liiga vähe selle peale, mis meie kodanikel igapäevaselt muret teeb. Neil teeb muret, kas neil töökoht alles on, kas mil, nad on mures kliimamuutuste pärast, piiriülese kuritegevuse pärast ja nad tahavad, et Lissabon neile äh, lahendused annaks ja loomulikult meil on vaja institutsioone, et kõike seda teha, mida nad tahavad, demokraatlikult, läbipaistvalt. ja võib-olla kõige parem, mis me saame teha, näidata meie kodanikele, et me oleme valmis liidrolli asuma ja ka tulemusi nendes küsimustes saavutama. ma saan aru et uus parlament juulikuus ei suutnud veel komisjoni presidendi üle otsustada, teil oli vaja fraktsioonid moodustada ja arutelud pidada kõigepealt, aga ma loodan, et te suudate härra Barroso kohta otsuse langetada septembris, et komisjon võiks siis jätkata äh, parlamendi ja nõukogu toetamist selles tähtsas töös, mis tuleb ära teha sügisel. nüüd Lissaboni strateegia kohta, jah, see on väga tähtis küsimus ja Rootsi eesistujana on selle seadnud päeva korra ette otsa. me arutame seda igal võimalikul juhul, mis on hästi olnud, mis mitte, oleme hinnangu andnud oma sammudele, mida tulevikus jätkata oleme arutanud. tähtis on mitte üle saada praegusest majanduskriisist, vaid on vaja usaldus meie finantssüsteemi mm, vastu jälle saavutada, tagada majanduse areng ja väga tähtis on ka mõelda selle peale, kuidas seda ühist eelarvet nende eesmärkide saavutamiseks võimalikult hästi ära kasutada. me plaanime mitmed, mitut konverentsi, seminari Rootsi eesistumise ajal ja märtsikuus Hispaania järgmine eesistuja kavatseb otsad kokku võtta ja järeldused teha äh, ka märtsikuisel ülemkogul nüüd nõukogu presidendi ametikoht. jah, lepingus, Lissaboni lepingus räägitakse tema rollist. võib-olla praegu ei tasuks asuda tõlgendama lepingut, leping on olemas ja seal on kirjas, millist rolli nõukogu president peab etendama. ja kui me näeme, et leping jõustub, siis hakkame arutama asja ja kuulame ära äh, liikmesriikide seisukohad, samuti parlamentide arvamuse eh, eesistumise rotatsiooni kohta ja kuidas see kõik hakkab koos toimima. praegu on liiga ennatlik väga konkreetselt seda arutada, me oleme praegu ärakuulamise faasis, kuulame kõiki institutsioone ja liikmesriike ja lõpuks me teeme eh, ettepanekud nimede kohta. nii et loodetavasti õnnestub seda teha oktoobris pärast seda, kui ratifitseerimised on toimunud. Rootsi ei ole eesistujana aktiivne Iirimaa referendumi kampaanias. ma olen näidanud, näinud, näidanud, et me tahame toetada Iiri valitsust ja organisatsioone, kui nad meie abi küsivad, aga praegu me ei ole seda teinud. aga me järgime Iirimaal toimuvat mõttevahetust ka Türgi põllumeeste üle ja ka seda, kuidas erinevates paikades Iirimaal neid asju nähakse. see on väga elav mõttevahetus, mis selle üle toimub. aga me ei ole veel arvanud, et meie eesistujana peaksime sellesse mõttevahetusse sekkuma. ja see tseremoonia ettepanek, ka selle peale ma mõtlen, aitäh, et tegite selle ettepaneku on the, the nagu ma ütlesin, härra Fox, mis puudutab äh, kõrgemat esindajat, siis me oleme endiselt veel kuulamise faasis äh, ja ma olen kindla-, lugenud äh, sellest Briti ettepanekust ja ma olen lugenud viiteistkümmend umbes erinevat nime sellele ametikohale, kes võiksid olla siis kandidaatideks, loomulikult me kuulame huviga kõiki võimalikke kandidaate, aga mida äh, Äh, mida edasi me protsessis jõuame, seda rohkem neid nimesid loomulikult tulevad, äh, seda rohkem neid nimesid tuleb ja loomulikult me ei saa veel kedagi täpselt nimetada, enne kui meil ei ole ametikohta täpselt, nii et ma ei hakkaks siin ka oletama. Äh, te küsisite ka Birma kohta, jah, ma jagan teie muresid ja Rootsi eesistujal on äh, inimõigused vägagi hinge peal ja me oleme juba rääkinud nõukogus ka Birma küsimusest korduvalt. ja me protesteerisime kohe ja me oleme otsustanud pärast, me oleme otsustanud ka rakendada täiendavaid sanktsioone Birmas äh, ja see on väga raske sellele režiimile, aga me, see küsimus on meie päevakorras tähtsal kohal ja me jagame teie muret, härra Fox, härra Šeplin. mis puudutab Venemaad, siis jah, meil toimub Venemaaga tippkohtumine äh, hiljem räägin ma teile pisut üksikasjalikumalt sellest äh, Venemaa on üks meie tähtsaid naabreid ja praegusel hetkel toimuvad meil läbirääkimised uue koostöölepingu osas ja loomulikult äh, energiakindlus äh, on üks tähtsaid küsimusi äh, meie päevakorras kui me Venemaaga kohtume, loomulikult on see üks küsimusi, mis on tähtis üldsegi meie päevakorras, aga Venemaaga seoses on see iseäranis tähtis küsimus. ja mis puudutab kodanikealgatuse küsimust, ei, see oli vist teie küsimus või oli see härra Höfneri küsimus, palun. jah, ma tean, et proua Kaufmann koostas teie komisjonis selle raporti, kuidas me peaksime seda kodanikualgatuse küsimust edasi arendama ja komisjon pöördub teie poole tagasi selle küsimusega võimalikult kiiresti konkreetse ettepanekuga selle kohta, kuidas me saaksime kodanikualgatuse põhimõtet võimalikult kiiresti ellu viia, sest minu meelest on tegemist väga tähtsa lepinguga, mis otseselt puudutab kõiki kodanikke. nii et me katsume sellega tegeleda võimalikult kiiresti. härra Schöpling, teie küsisite äh, erinevate triode kohta, meil on väga hea koostöö olnud äh, Saksa, vabandust, Prantsusmaa ja Tšehhi eesistujaga ja tegelikult isegi Prantsuse eesistujaga. ja me kavatseme äh, jätkata seda koostööd, me oleme niiviisi vahepeale jäänud, me oleme kohtunud erinevate kolleegidega kõigist kuuest äh, Äh, eesistujariigist, kui me nüüd võtame siis järgmise trio ka, mis on siis äh, Hispaania, Belgia ja Ungari ja, ja me püüame üheskoos tagada selle, et kõik erinevad keerulised protsessid, mis meie päevakorras on, sujuvalt edasi liiguksid ja iseäranis on meil väga palju töögruppe koostöös Hispaaniaga, kes saab olema järgmine eesistuja ja me loodame, et see üleminek saab olema võimalikult sujuv. ja ma võin öelda, et see trio või kolmiku koostöökogemus on olnud väga positiivne ja on aidanud tagada järjepidevust Euroopa töös. härra Sõnnego. jah. nõukogus me oleme oleme rääkinud äh, konstitutsioonikohtu küsimustest, aga see ei ole olnud meie päevakorras ametlikult, loomulikult me kõik jälgime tähelepanelikult, mis toimub ja erinevates liikmesriikides on oma erinevad menetluskorrad, äh, Taanis, äh, Rootsis on meil väga suur parlamentaarne või väga tugev parlamentaarne kontroll, Saksamaal on olukord teistsugune ja me ei ole praegusel hetkel näinud, miks me peaksime sekkuma, konstitutsioonikohus ütles konkreetselt välja, et Lissaboni leping ei ole vastuolus äh, Saksamaa põhiseadusega ja nüüd, äh, aga nad on teinud oma ettepanekuid äh, muudatusteks, mida nad praegu arutavad oma kahes kojas ja ja mis puudutab ebaselgusi, siis nendes küsimustes, siis me võime teiega nendest arutleda nende üle arutada pisut äh, hiljem täpsemalt. Äh, mis puudutab Vauxhalli kohtuasja, siis äh, tegelikult see kohtuasi ei tähendanud otseselt rohelist tuld sotsiaalsele dumpingule. me tõdesime pärast kohtuasja, et Rootsi valitsus peab tegema teatavaid muudatusi meie õigussüsteemis, ka komisjonis on erinevaid tööturu osapooli hõlmav töögrupp selleks, et analüüsida, kuidas me saame tõlgendada täpselt töötajate äh, lähetamise direktiivi. Äh, nii et äh, võib öelda, et Rootsis selle küsimusega tegeletakse, samuti tegeletakse selle küsimusega ka Euroopa tasandil. härra Traskovski, ma arvan, et teie küsimusele ma juba vastasin varem, nii et ma, me eeldame, et raamotsus või raamistik on paigas oktoobriks ja samamoodi siis Äh, see puudutab ka kõrgemat esindajat ja nende küsimuste juurde pöördume me tagasi oktoobris. Äh, ja siis veel, härra esimees, äh, minu töövaldkond on väga tähtis valdkond ja, ja selle küsimusega oleme me tegelenud erinevates töögruppides, me oleme ka jälginud, mis toimub Lõuna-Euroopas ja millised on arutelud Lõuna-Euroopas ja loomulikult tegemist on keerulise probleemiga, mida ei saa lahendada lihtsalt äh, tavalisel äh, nõukogu koosolekul, nii et meil tuleb leida võimalus, äh, kuidas selle küsimusega võimalikult hästi toime tulla, me peame ka kasu saama rändest, sellepärast et meil on vaja legaalset seaduspärast rännet Euroopasse, meile kasulik, aga samas, mis puudutab ebaseaduslikke sisserännet, äh, siis äh, see on äh, problemaatiline küsimus ja me tahaksime ära hoida selliseid traagilisi sündmusi, nagu on suvekuudel aset leidnud. suur tänu ja ma loodan, et ma vastasin kõigile teie küsimustele, aitäh! Allora io ringrazio tutti voi che avete partecipato. Suur tänu, ma tahaksin tänada kõiki, kes meie arutelus osalesid väga asjakohaste küsimustega ja loomulikult tahaksin ma iseäranis tänada meie proua ministrit, et ta meie tänases arutelus osales, meie ees esines ja nii põhjalikult meie ees erinevaid olulisi teemasid käsitles. ja ma olen kindel, et me kohtume õige pea uuesti, te juba lubasite, et te tulete ja kohtute äh, meie, meiega enne EMA eesistumise aja lõppu ja niisiis äh, suur tänu, suur tänu iseäranis äh, meie komisjoni poolt ja ka minu enda poolt isiklikult.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 Possiamo riprendere i lavori? kas võime oma tööga uuesti pihta hakata, kallid kolleegid? Allora possiamo dare vita alla seconda parte della nostra riunione. võib-olla läheme siis edasi oma tänase koosoleku teise poolega ja vaatame, millised punktid on meie päevakorda järele jäänud kas ma tohin teile meelde tuletada, et meie tänane kohtumine proua Malmströmiga on, ähm, kajastas teemasid, äh, mida, millest räägitakse ka kohtumisel härra Puusekiga, ma arvan, et ka härra Prokk on seal kohal, nii et äh, me saame rõhutada ka sellel äh, puhul seda, kuidas, kui oluline on meie komisjoni jaoks jälgida koostööd nõukogu ja parlamendi vahel. aga nüüd, lähme edasi päevakorrapunktidega number üheksa ja kümme, mis käsitlevad mõlemad eelarvet ja need on meie arvamused eelarve kohta, siin on mõningad väga tähtsad küsimused, sellepärast et Äh, tegemist on äh, loomulikult eelarvega, mis käsitleb meie komisjoni, äh, aga meil tuleb anda oma hinnang ka üldisematele küsimustele. ma arvan, et me peaksime neid kahte päevakorrapunkti käsitlema koos, sellepärast et nad on omavahel seotud. me juba arutasime nendel teemadel oma eelmisel koosolekul ja me olime paika, äh, paik-, olime paika pannud ka muudatusettepanekute esitamise tähtaja, praegusel hetkel on meil neliteist muudatusettepanekut, kuus raportöörilt endalt, kuus härra Messerschmittilt, meie aseesimehelt. härra Messerschmitt võib tulla minu kõrvale siia poodiumile, kui härra Messerschmitt seda soovib, paistab, et härra Messerschmitti ei olegi siin kohal täna. nii et äh, siis ta ei saagi siia tulla, aga igal juhul. Läheme edasi kõik aseesimehed loomulikult saavad nüüd tulla minu kõrvale istuma siia poodiumile, kui neil selleks soovi peaks olema. nii et me võiksime siis tagasihoidlikult oma koosolekuga siin jätkata. niisiis, kuus härra, muudatusettepanekut härra Schöpflinilt, kuus Messerschmittilt, proua Lambertilt üks ja siis veel üks muudatusettepanek, mis on pärit kelleltki ja need, kelle muudatusettepanekutega on tegemist, võivad äh, selgitada, miks nende muudatusettepanekud on esitanud, äh, millega on tegemist ja siis äh, on raportööril võimalus ka vastata ja siis läheme aga hääletuse kallale. nii et siis kõigepealt härra Schöpflin, mida teie arvate muudatusettepanekutest? suur tänu, esimees meil oli väga põhjalik arutelu sellel teemal eelmisel koosolekul, mistõttu ma ei tahaks enam väga palju teie aega kulutada. ma ei hakka oma muudatusettepanekuid uuesti esitama ega tutvustama, ma võin öelda, et need äh, käsitlevad põhiliselt kommunikatsioonistrateegiat. ja ma tahaksin äh, oma muudatusettepanekutega selgitada ka, miks on vaja parlamendil ennast äh, üldsegi kommunikatsiooni rakendada oma suhet, suhetes kodanikega ja, ja miks selleks tuleb e-, eelarvelisi vahendeid eraldada. ja tegelikult äh, see ongi, ongi kõik minu poolt, äh, sellepärast et ma arvan, et me võiksime selle küsimusega lihtsalt edasi minna ja kui mingisuguseid konkreetseid küsimusi on, olen ma alati valmis vastama. I presentatori degli emendamenti vogliono kas muudatusettepanekute esitajad soovivad midagi öelda oma muudatusettepanekute toetuseks? kas keegi soovib äh, midagi üldse öelda? palun. Er ma arvan, et äh, ma peab ütlema, et ei ole mingisugust empiirilist äh, tõendit selle kohta, et vahendite vahel, mida kasutatakse valimiskampaanias ja valimisosaluse vahel, ei ole mingisugust seost või on mingisugune seos ja seetõttu need põhjendused, mis siin on arvamuses toodud, on äh, ähmased ja on mitmesuguseid äh, punkte, kus äh, juba eeldakse Lissaboni lepingu vastuvõtmist, minu jaoks on see endiselt hüpotees ja see on minu muudatusettepanekute taustaks ja seetõttu ma loodan, et komisjon neid muudatusettepanekuid ka toetab. Nessun altro interviene? I, i, sì, ecco, prego signora. Keegi soovib veel sõna? Κύριε Πρόεδρε, έχω υποβάλει μια τροπολογία στην πρώτη... Ka mina esitasin muudatusettepaneku härra esimees sellele arvamuse projektile, aga selle, siin on üks väikene viga. Siin on sõna vabadus tekstis aga õige sõna oleks äh, võib-olla hoopis äh, jõukus, heaolu. Äh, see oleks õige sõna, mitte vabadus. niisiis, vabaduse asemel peaksime me kasutama sõna jõukus, panen mina ette. Quindi il term io eh, ascolto in italiano. ma kuulan siin itaalia keelt, loomulikult itaalia tõlget, ütleb esimees kas tegemist on ehk äh, tõlkeprobleemiga lihtsalt? või tõepoolest tuleks kogu äh, tekst ära parandada, nii nagu pani ette proua Tšernaku? härra president, sõna vabaduse asemel tuleks kasutada sõna jõukus, kordab äh, proua Tšernaku seda uuesti inglise keeles. kolleeg Šeflin. Uh, just to say, Mr Chairman, I be very härra Schöpflin. jah, mina olen valmis äh, suulise muudatusettepaneku nagu äh, valmis vastu võtma äh, sellise sisuga, nagu proua Tšanaku siin praegu ette pani. härra Tahv, palun. mina omalt poolt tahaksin tõstatada muudatusettepaneku kuuskümmend kuus null seitse mis käsitleb äh, kodaniku ühiskonda ja selle eelarve eelarvelisi vahendeid ja äh, tegemist on äh, pilootprojektiga, mis käsitleb kodanikuühiskonnaga tegelevaid vabaühendusi, minu meelest see ettepanek on huvitav, aga see eeldab veel põhjalikumat läbi, järelemõtlemist ja läbirääkimisi komisjoniga, sellepärast et praeguse asjade ajastuse korral ei ole meil olnud võimalust komisjonilt küsida, mida komisjon sellest arvab ja seetõttu paneksin ma ette, et praegusel hetkel me et me oleme oma vaimus selle muudatusettepanekuga nõus, aga selle konkreetse arvu siin äh, kolmsada viiskümmend tuhat eurot võtame me välja. nii et äh, me jätame sinna pühiku, äh, nii et me siis et me ei eelarvekomisjon võiks siis äh, konkreetse äh, numbri välja arvutada. aga ma arvan, et me ei peaks, me siis pärast võime vaadata seda sellepärast, et praegu pole meil aega ettepanekut äh, üksikasjalikumalt või põhjalikumalt hinnata. Del relatore su questo intervento del collega Daff osservazioni? kas raportöör soovib vastata härra Tafi äh, arvamusele, kas keegi teine soovib midagi öelda, on kellelgi mingeid kommentaare? vabandust, ma ei pannud teid tähele. härra Hefner, palun. Ja, ich möchte just zu dem von Andrew Duff angesprochenen Antrag. Suur tänu. Mina tahtsin äh, paari sõnaga puudutada härra Duffy käsitletud muudatusettepanekut. Ma arvan, et oleks mõistlik vaadata, kuidas äh, Euroopa kodanikuühistus, kodanikuühiskonda ja institutsioonid võimalikult heal moel saavad äh, toetatud, me võiksime anda neile võimaluse näiteks siin kõneleda, meil on siin majanduslikud lobitegijad, majandusringkondade lobitegijad, äh, neid toetavad rahalised vahendid, majandusringkondadest. kodanikuühiskonnas on aga organisatsioonid, kus on lobitööd märksa raskem äh, korraldada, nii et äh, mina arvan, et iseenesest tegemist on hea algatusega. ja nii palju, kui ma mõistan, siis ei hakata looma siin mingit konkreetset institutsioone, vaid äh, e-, ennekõike vaadata, viiakse läbi uurimus ja, ja püüakse, püütakse hinnata, milliseid vahendeid on vaja ja ma arvan, et sellisel juhul me võime selle muudatus või ettepaneku vastu võtta sellisel kujul, nagu see praegu on, aga kui on kolleege, kes ei ole selleks valmis, siis olen ma, toetan ma härra Duffy ettepanekut, aga ma arvan, et me ei tohiks mitte mingil juhul lasta selle asja lihtsalt kuskile liiva kaduda. Uh... suur tänu! mina omalt poolt tahaksin öelda, et mina olen täiesti valmis härra Tafi ettepanekut toetama, et me võtame selle pour mémoire Äh, variandi kasuks. Äh, ma arvan, et tegemist ei ole halva variandiga, meil on vaja siiski tõesti põhjalikemaid äh, taustauuringuid ja me ei ole ka kuulnud komisjoni arvamust, nagu sina, Andrew, õigusega ütlesid, nii et ma olen selle kompromissiga väga nõus, selle pour memoir kompromissiga. Sì, solo per dire che l'emendamento che noi proponiamo. jah, no vaatame siis see muudatusettepanek on ka raportööri äh, lähenemisega kooskõlas. Äh, minu jaoks on oluline meie nähtavuse parandamine ja pärast eilset arutelu, ma arvan, me võime kõik öelda, et me peame poliitilist arutelu ja poliitilist kultuuri ja poliitilisel kultuuril põhinevat debatti arendama Euroopas ja see ettepanek ehk aitab meile poliitilist mitmekesisust paremini tagada. aitäh, ütleb härra esimees ja annab sõnu härra Auregile. suur tänu. minu äh, fraktsiooni seisukoht raportööri või arvamuse koostaja seisukohtade suhtes on päris selge, me oleme nõus, tema seisukohaga me oleme nõus, muudatusettepanekutega, mille on meie eelarve arutelu juht ette pannud, aga me oleme vastu nendele põhimõtetele, mis püüavad kõik eelarve jaod kustutada, mis käsitlevad äh, liidu suhteid kodanikega. ja milline oleks, millises naeruväärses olukorras me oleksime, kui me nendest muudatusettepanekutest lähtuksime oma arvamuses ja arvamuse tekstis, kujutage seda ise ette. et äh, arut-, muudatusettepanekus number kolm mis on pärit äh, Kamalilt ja Foxilt. kui siin me räägime sellest, kui oluline on äh, arendada kommunikatsioonipoliitikat äh, selleks, et suurendada teadlikkust Euroopa integratsiooni kasudest. muudatusettepanek ütleb, et Need kampaaniad peaksid ette tooma, välja tooma ka Euroopa integratsiooni äh, kahjusid või puudujääke. see oleks ju absurdne. see tähendaks seda, et äh, see oleks sama hea, kui mingi riik hakkaks rääkima oma erinevatele piirkondadele, kui, äh, millised on eraldi enklaavide loomise eelised või äh, iseseisvumise eelised. nii et äh, põhimõtteliselt äh, see muudatusettepanek oleks Euroopa projekti vastane, mistõttu sellele me oleme küll vastu. kui keegi rohkem sõna ei soovi, ütleb esimees ja raportöör on ka oma arvamust avaldanud, siis ma arvan, et asume hääletuse kallale. paneme siis hääletusele muudatusettepaneku kuus viis null kaheksa, mis käsitleb artiklit viisteist null kuus kuus kuus. kes on poolt? vastu? tagasi lükatud, ma eeldan. see oli siis muudatusettepanek kuus viis null kaheksa ja siis järgmine muudatusettepanek muudatusettepanek kuus viis null null sama artikli kohta, kes on poolt? vastu? vastu võetud. ja lähme edasi muudatusettepaneku juurde kuus viis null seitse, mis äh, on esitatud Jean Lamberti poolt ja käsitleb artiklit äh, viisteist null kuus kuuskümmend seitse ja see on siis Euroopa kodanikuühiskonna kodu või koda muudetud kujul, muudetud kujul, kes on poolt? vabandust, teie soovite sõna, palun. ei soovi sõna. ma eksisin, hääletame, kes on poolt. vastu ja vastu võetud. üks erapooletu oli ka, vabandust. kaks erapooletut. ma ei tea, kas te tahate, et ma ütleksin iga kord, kui palju hääletajad oh,. paneme siis konkreetselt kirja ja ma pean teile ütlema siis ka, et oli kaks erapooletut. kes olid erapooletud, palun tõstke oma käed üles. oo, kolm erapooletut. igal juhul vastu võetud. järgmine muudatusettepanek, hääletaja muudatusettepanek kuus, viis, null, üheksa. ja see käsitleb artiklit kuusteist, null, kolm, null, üks. ja esitajaks on Morten Messerschmidt, kes on poolt kes on vastu? tagasi lükatud. ja nüüd hääletame muudatusettepanekut kuus viis null üks raportööri poolt, kes on poolt? kes on poolt? kes on vastu? erapooletud ma alati unustan nüüd selle erapooletute küsimuse ära. aga eks ma kunagi õpin selle selgeks siiski. kas te soovisite midagi öelda? ei soovinud. erapooletu mm. -hmm. üks erapooletu. aga igal juhul on see muudatusettepanek vastu võetud. ja lähme edasi, muudatusettepanek kuus, viis, üks, null Mortens Messerschmittilt ja käsitleb artiklit kuusteist, null kolm, null kaks. kes on poolt? vastu. erapooletud. erapooletuid ei ole. tagasi lükatud. muudatusettepanek kuus, viis, null, kaks raportöörilt sama artikli kohta, kes on poolt vastu erapooletud, tagasi lükatud. oi, vabandust, vastu võetud siiski. ja muudatused, muudatusettepanek kuus, viis, üks, üks, jällegi härra Morten Messerschmidtilt ja käsitleb artiklit kuusteist null kolm null neli. kes on poolt, andke märku ja paistab, et meil on siin kaks äh, fraktsioonilise kuuluvuseta liiget, äh, aga üks on ainult äh, asendaja liige, nii et ei saa hääletada. aga igal juhul on see tagasi lükatud. ja lähme järgmise muudatusettepaneku juurde, see on kuus viis null kolm. aga katsegame siiski tuleks selgelt asju teha, nii et kuus, viis, null, kolm, kes on poolt? härra Tahv, palun. ma arvan, et me peaksime eelmise hääletuse ka korralikult lõpule viima. ehk siis äh, kuus, viis, üks, üks, ma arvan, et me seda ei viinud korralikult lõpuni, nii nagu peab. jah, äh, ma kuulsin äh, äh, kommentaare, nii et kordame siis täielikult seda hääletust artikli kuus viis, muudatusettepaneku kuus viis üks üks kohta, nii et hääletame uuesti seda. nii, kes on kuus viis üks üks muudatusettepaneku poolt, see käsitleb artiklit kuusteist null kolm null neli. palun andke märku, kes on poolt. Due. I favorevoli all'emendamento seimilacinquecentoundici. kes on muudatusettepaneku kuus viis üks üks poolt? Cinque. Un, due, tre, cinque, quattro sono. Cinque, adesso si viis või neli, neli kes on selle muudatusettepaneku vastu? kaheksateist erapooletuid. igal juhul tagasi lükatud erapooletuid ei ole. järgmine muudatusettepanek kuus viis null kolm raportööri poolt ja sama artikli kohta. kes on poolt? ja paistab, et siin on kaheksateist poolt. kes on vastu? viis on vastu, kes on erapooletud? erapooletuid ei ole, järelikult vastu võetud. ja nüüd läheme edasi ja üks juurde, mis äh, käsitleb parlamenti. see on siis jaotis üks no, lui ha votato già contro. Sì. Scusa, è, è, è approvato comunque, no? È approvato, certo. Scusate, ho proclamato la, che è stato approvato. Sektsiooni prima parlamento, sektsiooni prima numero äh, eh, artik-. niisiis, esimene jagu parlament ja muudatusettepanek kuus, viis, üks, kaks, mis puudutab Euroopa pa-, parlament, parteide toetuseks, see on härra Morten Messerschmitti muudatusettepanek, kes on poolt? kes on vastu? ja erapooletud erapooletuid ei ole, tagasi lükatud. ja sama artikkel, muudatusettepanek kuus viis null neli, raportööri poolt, kes on poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud kaheksateist viiena. muudatusettepanek kuus viis üks kolm ja see käsitleb S1 nelisada kolme ja Euroopa poliitiliste institutsioonide panus. või. ja muudatusettepanek kuus, viis, üks, kolm Morten Messerschmittilt, kes on poolt, andke märku. kes on vastu erapooletud, palun. ja tagasi lükatud. järgmisena no, läheme edasi sama artikliga käsitleva muudatusettepaneku juurde kuus, viis, null, kuus. kes on poolt, andke märku kes on vastu? ja see on vastu võetud neliteist häält kaheksa vastu. ja kui see muudatusettepanek võeti vastu, siis muudatusettepanek kuus viis null viis langeb ära. ja muudatusettepanekud. võib-olla me võiksime härra Messerschmittile anda siin lohutusauhinna oma muudatusettepanekute eest. nii see parlament toimib, on enamused, on vähemused ja siis äh, nende vahel toimub hea võitlus, nii need olud on. ehk ühel päeval võtame ka teie muudatusettepanekud vastu, härra Messerschmitt. sellepärast meil siin arutelud on, et saada aru, keda inimesed rohkem toetavad. igal juhul järgmise dokumendi kohta on meil kaheksa muudatusettepanekut, tegemist on jällegi härra Schäfferi arvamuse projektiga, alustame muudatusettepanekuga number kolm, kes on poolt? vastu? erapooletud? tagasi lükatud. ja lõige kaks, muudatusettepanek neli, kes on poolt kas te olete valmis te neid kõiki koos hääletama hoopis äkki? kas me võiksime hääletada koos kõiki muudatusettepanekuid kuni muudatusettepanekuni seitse? kas te olete kõik nõus sellega, et me hääletame neid plokis koos? ja tegelikult muudatusettepanekut kolm me juba hääletasime, hääletame siis äh, muudatusettepanekuid neli, viis, kuus ja seitse koos. kas keegi soovib hääleda number seitset eraldi? tegelikult ainus, mida ma sooviksin hääletada eraldi, on muudatusettepanek kaheksa, nii et võib-olla me võiksime hääletada koos äh, esimees katkestab, ütleb, et ma sain aru, et seitsmendat eraldi, aga võib-olla see oli tõlkide viga. ja hääletame siis neli, viis, kuus, seitse, kes on poolt? kes on vastu? no tavaline enamus, kas erapooletuid on, ei ole. tagasi lükatud kõik need muudatusettepanekud ja nüüd asume siis hääletama muudatusettepanekut number kaheksa, mille on esitanud äh, proua Tšanaku ja see käsitleb äh, lõiget number viis, kes, äh, kas te soovite sõna? härra raportöör ütleb, et me hääletame seda koos suulise muudatusettepanekuga jõukus vabaduse asemel. jah, ma kavatsesin seda öelda juba, ütles härra esimees, aga igal juhul hääletame siis muudatusettepaneku number kaheksa koos suulise muudatusettepanekuga, kes on poolt neliteist poolt. kes on vastu? kaheksa vastu. kas erapooletuid on? ja siis lõpphääletus. hääletame kogu äh, muud, kogu arvamuse projekti, kes on poolt muudetud kujul ei, kaheksateist on poolt, kes on vastu? kas erapooletuid on? niisiis vastu võetud kogu arvamuse projekt. viie vastuhäälega ja sellega lõpetame siis äh, meie hääletuse ja õnnitleme härra Schöpflinit. ja sellega oleme lõpetanud ka päevakorrapunktide number üheksa ja kümme käsitlemise ja see viib meid äh, päevakorrapunkti number üksteist juurde, Vaaria. ma arvan, et äh, meie koosolekute ajakava on teile kõigile kätte jagatud. koordinaatorid leppisid äh, eile kokku, kui kellelgi ei ole midagi sellest, selle ajakava vastu, siis me võime selle vastu võtta ja seda kinnitada. ja viimane päevakorrapunkt Äh, ma pean teid teavitama meie järgmise koosoleku ajast ja äh, meie ette pandud koosoleku aeg on äh, kuues oktoober üheksa, üheksast kuni kella kuus kolmekümneni, era-, vastuväiteid ei ole, niisiis suur tänu ja